um, ja see puudutab ka Horvaatia liitumist siseturuga ja me oleme väga tähelepanelikud ja osaleme äh, selle valdkonna arendamises ja koostöös erinevate osapoolte vahel suur tänu, sellega on äh, hääletusselgitused lõppenud, nüüd peatan istungjärgu kuni kella kolmeni, aitäh!